bonjour à tous la séance est donc reprise et le procès verbal de la séance d'hier est disponible y a t il des observations il n'y en a pas ja äh, protokolli kohta kellelgi kommentaare ei ole seetõttu loeme selle vastuvõetuks päevakorra järgi on meil nüüd plaanis ühine arutelu äh, ühtekuuluvus regionaalarengu ja sots-